lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, liikmesriikide parlamentide liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed, mul on rõõm eelarvekomisjoni esimehena Euroopa Parlamendist ning endise Prantsusmaa parlamendi liikmena tervitada teid siin meie mõttevahetuste voorul, kus räägime eelarvepoliitikast ning eelarvepoliitilise tegevuse kooskõlastamisest. juhime seda sessiooni kahekesi ja oh, kolleeg Peeter Tuisen-, Tuisenbergiga, kes on Hollandi esisaadikute koja finantskomisjoni esimees. tervitan siin volinik Pierre Moskovitšit, kelle vastutusvaldkonnaks on majandus- ja finantsküsimused, maksustamine, toll, suur tänu, et äh, olite valmis meiega oma mõtteid vahetama. meie teine parlamentidevaheline konverentsivoor on äh, pühendatud äh, nendele mehhanismidele, nendele menetlustele, mida kasutatakse erinevates liikmesriikides selleks, et tagada eelarvealane kooskõlastamine. ning meie jaoks on oluline parlamentide roll. vaatame, kuidas saaks olukorda parandada, nagu näiteks eelarve nõukogud, stabiilsus, euroala eelarve stabiilsuse mehhanism ja nii edasi ja nii edasi, nii nagu viie presidendi raportis seda on öeldud, selleks, et Euroopa majandus- ja rahandusliit lõpule viia. kallid kolleegid, Euroopa Liit, Euroopa Liidul ei ole äh, muud majanduspoliitikat kui liikmesriikide äh, poliitikate summa ning puudub äh, sünergia rahapoliitika ning äh, eelarvepoliitika vahel. ja me peame kiiresti looma euroala äh, tõelise eelarve selleks, et asümmeetriliste šokkide vastu võidelda ning euroala reforme komp-, kompenseerida. ja stabiilsuse vahend Äh, aitaks äh, meil ohtusid jagada. see Euroopa mehhanism, raha, finantsstabiilsuse mehhanism, äh, millesse andsid euroala liikmed oma osa, peaks aitama tagada meie stabiilsust ning see seda ei kontrolli ei liikmesriikide parlamentide esindajad ega ka Euroopa Parlamendi esindajad, seega parlamentaarne kontroll on äärmiselt puudulik, kui nii võib öelda. mina isiklikult ütleksin, et see oleks üks moodus menetluse parandamiseks, võib-olla täiskohaga minister eurorühma ülesannetes, siis samuti ka nii-öelda laekur, rahandus ja samas Euroopa Parlamentide ning eelarvekomisjonide liikmed par-, liikmesriikide parlamendist peaksid omama kontrolli. artikkel kolmteist fiskaalkokkuleppest annab meile võimalused, erinevad võimalused, mida võiks uurida julgemalt, kui oleme seda seni tulnud. ootan huviga meie sõnavõtjate seisukohti ning kõikide külaliste reaktsioone nendele seisukohtadele, püüame siis kuidagi tagada õiglane tasakaal selles arutelus ja äh, me paluksime esindaja, äh, sõnavõtjatel piirduda kahe minutiga, kui see vähegi on võimalik. ja sõnavõtte ja mõttevahetust juhib äh, härra Toisenberg moderaatorina ja mina annaksin nüüd sõna volinik Pierre Moskovitšile ning paluksin härra volinikul piirduda kümne minutiga aitäh, äh, härra esimees, ma arvan, et ma piirdungi kümne minutiga, oma kõneaega ei üla, ületa. suur tänu, austatud parlamendiliikmed, et olite valmis mind vastu võtma nii eile kui täna. juba teine tööpäev äh, parlamentidevahelises mõttevahetuses äh, ning nüüd keskendume siis eelarve küsimustele pärast eilset tööpäeva ja Euroopa majanduspoolaasta eesmärgid on mitmekesised äh, investeeringud, äh, struktuurilised fondid äh, ning eelarve, millest räägime siis täna. ning räägiksin täna sellest siis üksikasjalikumalt, minu sõnum on lihtne, eelarve vastutus on Euroopa tasandil prioriteet, aga me peame arvesse võtma majanduskasvu ning liikmesriikide parlamentidel on võtmeroll selles protsessis mina olen ka olnud liikmesriigi parlamendi liige ning äh, parlamentide liikmed peavad arvesse võtma loomulikult ka Euroopa tingimusi. selge on see, et äh, Euroopa tasandil toimub koostöö koordineerimine, aga äh, poliitilised suunaandjad, vahendite kasutamise rakenduslik külg jääb liikmesriikide kätesse ja seetõttu on sellised dialoogid nagu meie tänane dialoog väga oluline. miks on see kooskõlastamine, koordineerimine oluline? sellepärast, et äh, liikmesriikide finantssüsteemid ning majandussüsteemid ning euroala süsteemid äh, on äh, omavahel kokku põimunud. me oleme seda õppinud majanduskriisist ja kriisi ei ole, seda ka, seda olukorda on muutnud mis puudutab koordineerimist, siis tuletaksin teile meelde mõningaid põhimõttelisi asjaolusid, et meie arutelu oleks lihtsam. kõigepealt eelarve vastutus on meie majanduse alustaladeks. see on üks põhimõtteline äh, küsimus äh, ka kriisieelsest alast, äh, ajast. ning mina volinikuna käisin kahe tuhande viieteistkümnendal aastal parlamendi ees kuulamisel, enne kui ametisse asusin ning kinnitasin samuti, et eelarve eeskirjadest tuleb kinni pidada, et tagada meie eelarve jätkusuutlikkus, see ei ole mitte ainult äh, vormiline küsimus, vaid ka reaalne vajadus selleks eh, tagada põlvkondadevaheline õiglus. ning eh, pidagem meeles ka seda, et eh, meie rahvastik vananeb ning sellega koos, kaasne, sellega kaasnevad ka oma mõjud. me peame saavutama hea tasakaalu keskpikas perspektiivis ja ka lühikeses perspektiivis. me peame oma eelarve kontrolli alla saama ning äh, samas äh, toetama äh, majanduse taastumist. see on väga oluline kompromiss ka Euroopa majanduspoolaasta kontekstis, millest kuulsime palju räägitavat eile. mõningates liikmesriikides on, on vaja struktuurilisi reforme, mis on aidanud kaasa majanduskasvule lühikeses perspektiivis, aga samal ajal arvesse on võetud ka eelarve vajadusi pikemas perspektiivis. mina vastutan eelarve küsimuste eest ja mina tahaksin, et eurol oleks konsoliseeritud pikaajalisem äh, viis, visioon. Äh, mõningates liikmesriikides on investeeringute puuduseid äh, ja on ka vahendid selle kõr-, likvideerimiseks, teistes on olukord teistsugune, vahendeid veel ei ole puudu, vahendeid veel ei ole ja nii edasi ja nii edasi. me peame kogu aeg mõtlema, kuidas tasakaalunihkeid korrigeerida. meil peab olema üldpilt kõikide asjaolude äh, arvessevõtmist on vajalik, vaja euroalal ning äh, riigipõhist lähenemist. Need on äh, võtmesõnad, mis peaksid meil mõttes olema enne, kui me hakkame rääkima eelarve koordineerimisest. Te teate, millistes raamistikus me oleme rääkinud äh, eelarve konsolideerimisest. alates Lissaboni lepingust peavad äh, liikmesriigid äh, stabiilsuse kasvupaktist lähtuvalt oma majanduspoliitikat koordineerima. samuti arvesse tuleb võtta fiskaalkokkulepet, see on samuti väga oluline kokkulepe, mis aitab seda koordineerimise tegevust suunata. ja ähm, me esitame liikmesriikidele oma soovitused. ja nüüd on uus juhtimisraamistik kriisitingimustes vastu võetud nii-öelda kaks paketid ja kuus paketid muutsid meie ajakava, meie eelarve koostöö vallas ning euroalal on nüüd siis ex ante koordinatsioon liikmesriikide eelarvete üle. see tähendab seda, et eelarve eelnõud, mis sügisel esitatakse, äh, lähtuvalt varasematest arutelu, aruteludest ning äh, eurorühma koostööst on äh, sellised, mille puhul saab esitada soovitusi ja, ja ettekirjutusi, see on äh, suur äh, muutus. liikmesriikide valitsused, äh, liikmesriikide parlamentidel on endiselt väga tähtis roll, võtmeroll selles protsessis eelarve vastutuse kontekstis, nagu ma juba ütlesin. ja see, nende roll on kolmekordne, nad peavad tagama seda, et eelarved oleksid jätkusuutlikud, võtaksid arvesse Euroopa reegleid ja eeskirju, samas tuleks, äh, peavad nad aitama tagada meie eelarve tõhususe, poliitiline konsensus äh, on võimalik ainult siis, kui on toimunud põhjalik arutelu prioriteetide äh, teemal liikmesriigi tasandil pikema perspektiivi ning keskpika perspektiivi mõõdete arvesse võttes ning lisaks liikmesriikide parlamentide liikmed on äh, oma eelarve äh, tagajad äh, Euroopa ees, nemad kontrollivad selle üle, et eelarvest peetakse kinni ning neil on oma majanduslik vastutus. ja eelarve koordineerimine Euroopa Liidu tasandil on, on oluline ning peab lähtuma eelarve protsessist liikmesriigi tasandile ning äh, te teate, et stabiilsuse kasvupakt nõuab, et iga programmi puhul ollakse arvesse võetud äh, informatsioon, et informatsiooni, et kui, kas eelarve on äh, läbi räägitud, kas on äh, parlamendis vastu võetud äh, ja nii edasi ja nii edasi ja kas on arvesse võetud soovitusi. euroala liikmesriikide jaoks Euroopa tasandil koordineerimine tähendab ka seda, et iga-aastast eelarvet äh, konsulteeritakse ja liikmesriikide parlamentidel on jällegi siin oma roll komisjoni arvamust arvesse võtta see eelarve osas, peavad nad äh, edendama oma seisukohad. võin öelda, et Euroopa Komisjon ei äh, ürita liikmesriikide reaalsuse eest äh, peitu pugeda Brüsselisse Te võite kasutada oma dialoogivõimalusi selleks, et oma seisukohti edastada. ma arvan, et tegelikult selliseid võimalusi on olnud praegu väga vähe, väga vähe on olnud võimalusi käia liikmesriikide parlamentide ees ja ähm, pidada põhjalikke arutelusid. koordineerimine on väga oluline, ütleksin härra Artuile, jah, ma arvan, et ka keskpikas perspektiivis me peaksime veel kaugemalegi minema ka president Juncker ja teised on seda öelnud viie presidendi raportis samuti ka Euroopa Liidu olukorra kõnes eelmisel aastal majandus- ja rahaliit, selleks, et ta toimiks nagu kord ja kohus, eeldab ka äh, eelarvelist äh, pädevust äh, ühisel tasandil. ning olen veendunud, et see on tõsi ning töötan selle nimel juba päris kaua koos oma teiste vastutustega. kriis on näidanud seda, et meil puudub selline ühine eelarveamet, äh, eestvõitleja me, siin on räägitud palju Ameerika Ühendriikidest, seda võib siin võrdluseks tuua, euroala nii-öelda äh, laekuri või ministri loomine oleks selles kontekstis väga asjakohane ja kui meil on nii-öelda see rahandusminister, kui meil on laekur, siis meil peab olema ka minister mingil hetkel, äh, finantsminister euroalal. see võib olla siis kas äh, komisjoni liige või äh, nõukogust selle ma jätaksin teiste otsustada, ühest nendest kahest institutsioonist võiks see olla, ning samuti Euroopa Parlament äh, ning liikmesriikide parlamendid peavad organiseeruma selleks, et tagada kogu selle protsessi demokraatlik kontroll. mul on väga hea meel, et saamegi sellest täna teiega, austatud parlamendiliikmed, äh, rääkida nii palju üldiselt praegusel hetkel sissejuhatuseks komisjon on loomulikult eelarve koordineerimises Äh, väärtuslikul kohal, äh, ilma meieta ei saa, aga liikmesriikide parlamendid võiksid rohkem ära kasutada meid äh, selles koordineerimise töös ning pidage meeles, et meie roll ei ole ohuks liikmesriikide suveräänsusele ega liikmesriikide parlamendide suveräänsusele. meil oleks vaja süstemaatilisemat dialoogi ning taga, tagada seda, et me jagaksime seda otsustusprotsessi. suur tänu, härra volinik. jah, on teatud suveräänsuse osasid, mida võiks jagada, et olla tõhusam. ja nüüd saab sõna äh, härra Francesco Boccia, kes on äh, eelarve planeerimiskomisjoni äh, esimees Itaalia esindajate kojast, palun. ma tänan. jah, teie olete seadnud meile raamistikud, milliseid teemasid käsitleda. otsustades eh, Itaalia seadusloome üle, see on täiesti kooskõlas sellega, mis on Euroopa Liidus vastu võetud majanduse järelevalve juhtimise vallas ma tuletan teile meelde, et Itaalia majanduskriisi ajal eh, kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat viisteist eh, on läbi teinud eh, väga suure reformi just eelarve puhul. ja meil on loodud eelarvenõukogu kaks tuhat üheksa, võtsime vastu kaks tuhat üksteist jõustusid meie arvepidamisalased õigusaktid, meie eh, on seadusega ka ette nähtud, et eelarve peab olema tasakaalus. ja meil on olemas mehhanism, eh, mida parlamendis kõik jõud toetavad, nimelt eh, see eelarvenõukogu loomine Eh, tegemist eh, on asutusega, mis ütleb oma otsuse Itaalia eelarve kohta ja kaks kolmandikku eelarvekomisjonist parlamendis on toetanud selle nõukogu loomist, kuhu kuuluvad eh, tehnilised eksperdid. ja need tehnilised eksperdid siis avaldavad oma seisukohta eelarve kohta. nüüd parlament samas saab sekkuda planeerimise faasis eh, kuni kogu menetluse lõpuni välja, kui eh, määratletakse, kas on kinni peetud eelarve tasakaalu normidest ja viimastel aastatel on mitmel puhul tulnud sekkuda tagamaks, et riigivõla eesmärkidest peetaks kinni vaatamata igasugustele vastuoludele, äh, mis on nende vahel, kes tahavad ähm, kasinusmeetmeid ja teiste vahel, ühelt poolt euroskeptikud, kes ütlevad, et rahandusliit on kokku varisenud äh, ja on teised, kes nii ei leia samas kõik on nõus sellega, et meil on tegemist väga pikale veninud kriisiga, kõige tõsisema kriisiga, mida me oleme pärast teist maailmasõda näinud ja paljud liikmesriigid äh, äh, on meetmeid rakendanud, aga toibumine sellele vaatamata on jäänud väga nõrgaks. nii et tuleb öelda, et euroala SKP SKT kasv on väiksem kui USA-s ja väiksem kui tormiliselt arenevatel majandustel Aasias. ja euroalal on kasv olnud nõrgem kui kahekümne kaheksas liikmesriigis kokku arvestatuna. E, jah, mitmeaastased soovitused peavad e, selle puuduse parandama. aga kriis on mõjutanud e, ka sotsiaalvaldkonda oluliselt. jah, kinni on vaja pidada Äh, siduvatest normidest eelarve koostamisel, aga see tähendab seda, et investeeringud on selle all kannatanud ning äh, mõnedes liikmesriikides on kohutavad kitsendused tulnud kehtestada. jah, komisjon on reageerunud, meil on Junckeri plaan, mis pidanuks äh, täiendavaid investeeringuid tooma ja on väga palju garantiisid ette nähtud. meie hääletasime parlamendiga Junckeri plaani üle ja võtsime vastu ka need öö, otsused, kuidas ots-, Junckeri plaani kasutada e,, investeering, Euroopa Investeerimispanga garantiid e,, ja oleme ka võlakirjade teed läinud. meil on sellised konsensusele tuginevad võlakirjad. leitakse, et need võib-olla ei ole nii optimistlikud kui eurovõlakirjad, aga sellele vaatamata ja lo-, ka see Euroopa Keskpanga välja pakutud quantitative easing, kvantitatiivne leevendamine ja niinimetatud päästefond, Euroopa kriisilahendusfond, jah, ja tänu neile meetmetele olukord mõnedes liikmesriikides on hakanud paranema ja praegune jooksev konto e, on e, plussis e, ja nii ka meil. ja kui nii ei oleks olnud, siis võib-olla oleks meie suhtumine teistsugune Eh, ma ütlen samas ikkagi, et eksport ei ole meil endiselt piisav ja sellele vaatamata, et meil on jooksev konto ülejääk, eh, siiski meil on ka makromajanduslikud tasakaalunihked, mida me kuidagi ei saa ignoreerida. jah, peame mõtlema toibumise peale Euroopas. ja siin ei ole vaja ainult sekkuda ekspordi äh, valdkonnas, vaid äh, on vaja suurendada nõ-, siseriiklikku nõudlust, aga ma olen kindel, et sellest teisedki räägivad. järgmisel kolmel kuul me asume reformima oma eelarvet ja pakume sinna välja uusi elemente, mis ma loodan, on kooskõlas selle eelarvete koordineerimisega, mida me täna arutame ja me likvideerime kaitseklausli mis suveräänsust meie arvates õõnestab. ja järgime neid finantssuuniseid, mis Brüsselis on ära otsustatud. suur tänu euroala eelarve küsimusest on räägitud palju, erinevad vaatlejad, finantsministrid, asjatundjad, volinikud on sellest rääkinud, ka Euroopa Parlamendis on sellest räägitud, on püütud kujutada ette, mida võiks tähendada euroala eesarve. ECONi komisjon, eelarvekomisjon Euroopa Parlamendis on määranud oma äh, raportöörid, tegemist on ühistööga majandus- ja rahanduskomisjoni esindab äh, proua Pervanche Perez ja siis eelarvekomisjoni härra Pööge, kõigepealt saab sõna mm, proua Perez äh, kolmeks minutiks. suur tänu, härra juhataja täna äh, räägime me väga tähtsatest asjadest, äh, räägime asjadest, millega me ei saa tegeleda äh, omaette ja me oleme alustanud oma koostööd Raimer Pöögega ning oleme teadlikud sellest, et üks osa läbirääkimistest Ühendkuningriigiga, ükskõik mis on selle tulemus, mõjutab Äh, meie tänaseid arutelusid, äh, praeguseid arutelusid ning toob endaga kaasa uusi väljakutseid, äh, mis mõjutavad meie majandust, mõjutavad ka pagulaskriisiga seonduvad tingimusi ja, ja ka pahunduskriis, rändekriis mõjutavad meie praeguseid arutelusid, arutelusid mis äh, lähtuvad meie pikaajalistest kogemustest ning kogutud ekspertteadmistest. meie ajakava on juba ette määratud, me teame, et Euroopa Komisjon on otsustanud äh, esitada omapoolsed ettepanekud äh, aasta lõpuks ja ülemkogu ükskõik, mis on siis selle nädala ülemkogu tulemus, nõukogu tulemusel on öelnud oma seisukohad ja me teame, et mõningad liikmesriigid Prantsusmaa, Saksamaa, Saksamaa, Prantsusmaa plaanivad esitada ka omapoolsed ettepanekud äh, äh, selles valdkonnas enne aasta lõppu. me oleme otsustanud ise tegudele asuda äh, ja me peame üsna originaalselt tegutsema, tegemist on esimese Euroopa Parlamendi raportiga, kus on keskendunud, keskendutud just nimelt sellele teemale, euroala eelarvelised pädevused äh, ehk siis euroala eelarve, kui jätta kõrvale diplomaatiline keelekasutus. ja teist korda teevad koostööd äh, eelarvekomisjon ning äh, majandus- ning rahanduskomisjon, äh, see äh, eelmisel korral rääkisime Junckeri plaanist, kui me koostööd tegime. ja seal räägiti ka investeeringutest äh, Euroopa Liidu tasandil ning tegemist oli väga spetsiifilise teemaga, mis samuti puudutas tegelikult ju euroala. nii et meie praegune töö on teataval määral selle jätk ning selle protsessi jätk tegemist on siis sellise üsna erakorralise tööga ning äh, see tee, töö Teil on äh, au, teil on privileeg äh, lugeda meie töödokumenti, mille koostasime eile õhtul ning mis annab teile aimu sellest, millises suunas meie arutelud liiguvad. eesmärk on selge tegemist on tähtsa teemaga, äh, me peame äh, sellele piisavalt aega eraldama, aga samas peame olema ka realistlikud, äh, oktoobrikuu on meil ka plaaniks, et me saaksime kaasata Euroopa Parlamendi koos teiste institutsioonidega. ma ei hakkaks rääkima selle protsessi pikemast ajaloost, aga ennem kui juhataja mul nüüd sõna ära võtab, räägiksin, et see arutelu on äh, õigustatud, sellepärast et ka äh, volinik rääkis siin vastutuse põhimõttest, solidaarsuse põhimõttest omal moel ja seetõttu euroalal on vaja äh, eelarvet, äh, sellega kaasneb mitmekordsed probleemid mit,, mitmekülgsed probleemid, kuidas sümmeetrilistele, asümmeetrilistele šokkidele vastata, kuidas reageerida potentsiaalsele investeeringute defitsiidile ning kuidas tagada seda, et meil oleks majanduste reaalne konvergents, mis tagab euroala toimimise. suur tänu teile teie kannatlikkuse eest, härra esimees, ma niimoodi ei võtnud teilt sõna ära, ärge süüdistage mind, proua Peres, härra Pööge, palun. president, mu daamid ja härrad see töödokument, mille me koos välja töötasime, on alles algus väga keerulisele tööle, mille me oleme ette võtnud. ja ühelt poolt mm, siis majanduskomisjon, teiselt poolt rahanduskomisjon tegelevad sellega. jah, ma räägin sellest ajaloolisest taustast kõigepealt. Äh, aluseks on algul nelja ja siis viie presidendi ettepanek ja äh, samuti teaduse andmed, millega me tahaksime põhjalikumalt tegeleda oma järgmises töödokumendis ja me esitame järgmised küsimused. tegemist on väga avatud protsessiga, nii me vähemasti üritame ja teie kui meie kolleegid liikmesriikide parlamentidest olete ka eh, teretulnud oma kommentaare meile saatmast. tegemist on teemaga, mis on väljakutseid esitav ja mis on meil vaja üheskoos Äh, lahendada. jah, fiskaalsuutlikkus, äh, jah, ühelt poolt on need, kes väga pooldavad sellist eelarvesuutlikkuse suurendamist, teised jälle äh, lükkavad selle täiesti tagasi ja on veel neid, kes ettevaatlikult suhtuvad asjasse, nii et meil siis saab ees pikk tee. asi on lihtsalt selles, et üheskoos me peame ütlema, et meie eesmärgiks peab olema jätkusuutlik pikaajaline eh, majandus- ja rahandusliit ja viimastel aastatel on palju juba siin ka saavutatud selles vallas. aga sellele vaatamata ärgem tehkem omale illusioone. ma tean, et kriiside lahendamine praegu, meil ei ole mitte ühe kriisiga siin ju praegu pistmist, ei muuda meie arutelusid sugugi hõlpsamaks. aga ma usun, et üheskoos, kui me tegeleme meie ühiste väljakutsetega, siis samas peame mõtlema ka sellele, et e, meil on vastutus ja võimalus ka pikema perspektiivi kurss välja töötada, aga ärgem olgem illusioonide küüsis. ilma ühtse solidaarse pagulaskriisi lahendamiseta, ilma reegliteta hoiuste kaitsmiseks ja ilma tõendita selle kohta, et praegused meetmed, põhimõtted, normid ka korralikult ellu on rakendatud, ükskõik siis millised on, saab olema fiskaalsuutlikkuse, eelarvesuutlikkuse tagamine väga raske. nii et tuleb kõik meie võimuses teha. on, peab olema selge, et eh, majandus- ja rahandusliisu lõpuleviimine ei välista ka aluslepingu muutmist ja eelarvesuutlikkus on üks teema, mis ka kuulub siia. ja on paar põhimõtet, mis minu jaoks on olulise tähtsusega nii nagu alusleping ütleb, eesmärgiks on ühtne siseturg, konkurentsivõimeline ja majanduslik ja sotsiaalne koostöö ja sotsiaalne turumajandus Euroopas, mis on konkurentsivõimeline konkurentsivõitluses teiste kolmandate riikidega. riigid, kes on otsustanud Eh, samas euroalas mitte osaleda, ei tohi meie tempot edasiliikumisel pärssida, see on punane joon, millest me üle ei astu. jah, eh, parlamendi jaoks on väga tähtis ka eelarve ühtsus. me peame silmas pidama seda, et eh, väga palju me eh, peame rinda pistma väljaspoolt tuleva survega, parlament eh, on ka pidanud sellega tegelema, aga samas on väga tähtis, mis meie eelarves kirjas on. ja et see seisaks meie eesmärkide teenistuses. ja kui me arutame seda, kuidas meie eelarve suutlikkus peaks välja nägema, et Eh, millistest mõõtmetest me siin räägime ja millised otsuste langetamise struktuurid meil peaksid olema, siis jah, vastutus ja kontroll, eh, tugevam parlamentaseerimine eh, ja ma ütlen, parlamendi rolli tõstmine seetõttu, et kõik algas EFSM-i loomisest, mm, aga ei saa olla nii, et üleöö lihtsalt valitsusjuhid, riigipead otsustavad kuuskümmend miljardit anda tagatisena ja nii ongi. see jah, hädaolukorras võib ju nii juhtuda, aga see tegelikult meie otsustamisõigus pärssis ja reeglid on sellega rikutud, kui otsuseid nii langetatakse. ja härra Lamassuur eelarvekomisjoni esimehena teab seda, et meie oleme parandanud aastast aastasse oma eelarveid, aga kui nüüd kuuskümmend miljardit äkki nõutakse juurde ja seda olemasoleva finantsraamistiku raames tuleb leida ilma konsulteerimata parlamendiga, siis äh, seegi teema kuulub meie parlamendi rolli alasesse aruteluses, aruteludesse. ja äh, ka see otsus, et nõrgad riigid euroalasse lubada ilma äh, konsulteerimata Äh, seegi on aktuaalne teema ja alati äh, ja tähtis on nüüd, et meil oleks enamuse toetus, kuidas eelarvesuutlikkust tõsta ja mis peab kõik enne toimuma, stabiliseerumine, usalduse äh, võitmine euroala vastu, sest vastasel korral, kui see puudub, ei ole ka mingit väljavaadet edu saavutada place au débat. suur tänu, härra Vemmelberg ja nüüd annan juhtimise üle härra Peeter Tuisenbergile, kes juhib meie mõttevahetust. ma tänan, tänan ka kõiki kõnelejaid teie äh, väga huvitavate ettekannete eest. sõnasoovijaid on mitmeid, nii et teen järgmise ettepaneku. kõigepealt äh, neli äh, sõna soovijad ja siis äh, läheb sõnajärg tagasi paneelile. kui teil on kellelegi konkreetselt küsimusi, siis palun täpsustage, kellele oma küsimuse paneelist täpsemalt esitate. esimesena saab sõna härra Dias Portugali parlamendist. tere hommikust sooviksin kõnelejaid tänada nende kommentaaride eest, need olid kõik väga huvitavad kommentaarid, kuid tahaksin rõhutada kahte asja. esmalt, Euroopa Liit põhineb ühtsele, ühtsetele arengueesmärkidele. meie eesmärk ei ole eelarve stabiilsus iseenesest, me oleme koostanud mitmeid eh, instrumente ja vahendeid, mille abil soovitakse äh, Ähm, riiklikke eelarveid äh, tasakaalus hoida, kuid meil ei ole piisavalt äh, instrumente ja vahendeid selleks, et arendada üldist majandusarengut äh, kogu Euroopa Liidus ja eriti euroala siseselt. me teame väga hästi, et euroala eelarveline suutlikkus ja selle kallal töötamine on esmatähtis, kui me soovime tegeleda konvergentsipoliitikatega see on ainus viis, kuidas me saame eemaldada asümmeetrilised äh, šokid ja mitteoptimaalse, optimaalsed äh, e-, eelarved. suur tänu selle dokumendi ettevalmistamise eest, sellest on väga palju kasu. minu teine küsimus puudutab seda, kuidas mitmeid instrumente lükatakse pidevalt edasi, olgugi et neid saaks kasutada äh, avaliku sektori ja erasektori eh, usalduse kasvatamiseks, kui me räägime kapitaliturgude liidust ja pangandusliidust, siis just neid lükata, nende pakettide lõpuleviimist lükatakse edasi ja see survestab riiklikke eelarveid. just riiklikud eh, eelarved on need, kust pärineb eh, enam, mis, mis kulutavad enim raha selleks, et stimuleerida erainvesteeringuid. Euroopa Liidu rahandusliiduga tuleb silmas pidada, et riikide majanduslik tase on erinev ja need vaja, vaja, vajavad erinevaid avalikke investeeringuid. selliseid investeeringuid on tõelise konvergentsi saavutamiseks tarvis. suur tänu, härra Tiias, järgmine kõneleja on härra Van Appeltorn Hollandi senatist suur tänu, härra eesistuja, kallid kolleegid. soovin rääkida millestki, mille härra Bakker samuti Hollandi senatist täna rääkis. nimelt äh, fiskaalkokkuleppe raames tehtud otsuste vähene õiguskindlus. ka Itaalia rääkis sellest, et fiskaalkokkuleppe põhiline viga seisneb äh, väheses demokraatlikus panuses minule tekitab muret see, et äh, fiskaalkokkulepe suurendab äh, demokraatia puudujääke veelgi. ja, ja seda just äh, sõltumatute eelarvenõukogude loomise läbi. täna hommikul rääkisime, et meil Hollandis on selline nõukogu juba olemas ja tahaksin öelda, et ka meie kogemusest on väga tähtis teistel õppida meil on palju kogemusi, me oleme näinud, kuidas nad mõjutavad äh, Hollandis äh, poliitikat ja viimasel ajal on nad pälvinud äh, üle kogu poliitilise spektri kõva kriitikat. nimelt mängib see eelarvenõukogu olulist, liiga olulist rolli oma majandusprognoosidega kahekümneks, kolmekümneks aastaks ülemääraselt meie poliitikat kui me suurendame nende nõu-, eelarvenõukogude rolli kogu Euroopa Liidus, äh, nagu kutsub üles tegema viie presidendi raport, siis ma kardan, et äh, jääb vajaka veel rohkem demokraatlikus protsessis. minu küsimus paneelile ja härra Moskovitšile on järgmine. kuidas teie seda probleemi vaatate ja kuidas hindate riski demokraatlikule protsessile aitäh. Thank you, the next is... suur tänu, järgmine kõneleja on härra Alan Missele Soome parlamendist. Äh, kiitoksia, äh, härra. suur tänu, härra juhataja. äärmiselt huvitav arutelu. meil kõigil on olnud pärast finantskriisi kolm suurt väljakutset majanduse alustase, see tasa, talade äh, korrigeerimine, majanduskasvu suurendamine, äh, riigieelarve tasakaalustamine ning äh, uue finantskriisi ärahoidmine. selles töös on meil vaja koordineerimist, on meil vaja koostööd Euroopa tasandil ka euroalal. rõhutaksin ka siin mõningaid olulisi põhimõtteid, avatus, me peaksime olema avatumad probleemidega silmitsi seistes Euroopas otsuste tõhusam elluviimine on samuti oluline ning äh, head valitsemistavad. aga teema, mis mulle muret valmistab praeguste plaanidega seoses, on see, et äh, meil on äh, lisaks ühisvastutusele vaja ka oma vastutust finantsturul eriti ja majanduses üldiselt peaks olema see omavastutus ikkagi esikohal muidu tekib meil moraalne puudujääk, nagu finantsturul nägime sellest vägagi kahetsusväärseid äh, sündmusi ja tagajärgeid. selline moraali puuduvus satub euroala ning majandusliku tasakaalu, seab majandustasakaalu ohtu, kui äh, me ei sea omavastutust esikohale. tahaksin küsida härra Moskovitšilt, et äh, omavastutuse ja moraali kadumise seos, mida teie sellest arvate? Thank you, clear question. suur tänu, see küsimus oli väga selge. härra Morrison on järgmine kõneleja, Euroopa Parlamendi saadik. suur tänu teile, mina sooviksin kommenteerida euroala eelarve suutlikkust seoses sellega, mida rääkisid kaasraportorid. suur tänu neile raportööridele, et nad jagasid meiega oma koostatud dokumenti Euroopa Parlament on äh, selle menetluse alguses, seega on väga hea kuulata ka rahvusparlamentide kolleegide tagasisidet sel teemal. alustades investeeringutest, mida volinik Moskovici, millest rääkis ka volinik Moskoviski, jah, investeeringud on võtmeks, et Euroopas majanduskasvu ja tööhõivet suurendada, aga manööverdamisruum äh, investeeringutele on piiratud, eelarvekulutused on liiga kõrged ja liiga kõrged on nad liikmesriikides äh, ning tekitavad seega, äh, piiravad seega liikum-, manööverdamisruumi ja ka riigivõlg selle tõttu kasvab. E, mis puudutab Euroopa euroala eelarve suutlikkust, siis tuleb äh, erainvesteeringuid suurendada rohkem kui avaliku sektori investeeringuid ja seda saab teha läbi struktuuriliste reformide, mis panustavad meie majandusse, tehes need atraktiivsemaks erainvestoritele ja need on esmatähtsad. seoses sellega, mida on juba ka varem rääkinud, on tarvis euroalas äh, saavutada konvergents, jah, me peame jõudma äh, kõige konkurentsivõimelisemate majanduste taseme, tasandile kogu Euroopas, nii et konvergents on samuti üks põhilisi elemente siin kutsuksin meid kõiki üles jätkama, hindama ausalt äh, kõiki vahendeid, mida me oleme suutnud siiamaani kasutada, mis, milliseid, mida me oleme Euroopa Liidu raha kulutades seni saavutanud ja mida saame saavutada ka uusimate finantsinstrumentide kasutamise läbi, näiteks EFSI äh, kasutamise läbi ning lõpetuseks, mis puudutab euroalade, euroala liikmete ja euroala väliste liikmesriikide vahelist äh, suhet, me peame parandama euroala juhtimist, see mõjutab oluliselt eelarve suutlikkust ja mis puudutab veel eelarve suutlikkust, siis selle, see on minu, minu arust just esmatähtis selleks, et me saavutaksime eesmärgid. me peame tugevdama euroala, jah aga mis puudutab neid riit, riike, äh, ma nüüd äh, lõpetan, meil on kaks äh, kategooriat nendes riikides, riigid, mis ei soovi euroalaga liituda, neile tuleb anda teatud tagatised, näiteks nagu on soovinud härra Cameron, et euroala probleemid neid ei mõjuta, ja teiseks riigid, kes soovivad keskpikas perspektiivis euroalaga liituda, nendele riikidele peame andma teatavaid õigusi, kui nad soovivad äh, osaleda euroalas äh, rahaliselt, siis peaks neile andma ka sõnaõiguse ja mõju. Äh, nad peaksid suutma eelarve suutlikkuse küsimustes kaasa rääkida, aitäh! aitäh, jätkame nüüd äh, küsimustele vastamisega, annan sõna pane-, paneelil osalejatele, esiteks härra Moskovitši saab sõna ja raportöörid pärast teda, proua Perez ja härra Pöörd. aga esmalt härra Moskovitši. Euh, euh, kõigepealt äh, vajaduste ja piirangute analüüs äh, meie majanduspoliitika ja eelarvepoliitika kontekstis. väga paljud sõnavõtjad rääkisid sellest siin. praegu eelarvepoliitika on olnud konsolideerimise poliitika ja nüüd siis on tegemist positiivse majanduskasvu suunaga. ja väga paljud euroala riigid ja euroala välised riigid on ähm, seda tõdenud, aga me seisame silmitsi uute kriisidega, rändekriis, terrorismiohuga seotud kriis ja Kreeka teema, majandus- ja finantskriis, sotsiaalne kriis Euroopa äh, on küll tugev, aga me ei tohi seda unustada. meil on selleks erinevaid tööriista, mitte ainult e eelarvelised tööriistad, ähm, Junckeri plaan äh, muuhulgas on üks neist, on hakanud juba äh, ju-, on hakanud juba vilja kandma massiviisilised investeeringud Euroopas, nii et me ei saa ainult eelarvevahenditega, vahendeid kasutades vastata nendele kriisidele, aga meil on ka poliitiliselt suured kulutused nende kriisidega seoses, võtame näiteks rände küsimused, Saksamaa finantsminister tegi äh, meie majanduskomisjonile ettepaneku integratsiooni ja vastuvõtupoliitika rahastamiseks, et võtta selline maks vastu, ma ei tea, kas selline maks on vajalik, võib-olla mingisuguseid muid kohustusi saaks äh, kasutada. Need on arutelud, äh, mida me pea, peame pidama. aga igal juhul me peame esitama küsimusi äh, õigete nimedega rääkides, meie ees on suur väljakutse, mis läheb palju maksma ja me peame Äh, kasutama vahendeid, mis lähtuvad solidaarsuse põhimõttest. Äh, Saksamaa äh, suhtes tuleb samuti näidata üles solidaarsust, Saksamaa on tõesti üks suur majandusjõud, üks suurimaid majandusjõude Euroopa Liidus, aga nad ei tule nende šokkidega üksinda toime. meil on oma eelarvepoliitilised piirangud ja meil on konkreetsed vajadused, mida tuleb kokku sobitada. siis Äh, meie eelarveline suutlikkus, euroala eelarve. jällegi, palju on küsimusi, millele peame ühiselt vastutused leida, vastused leida. milleks see eelarve, mida sellega eelarvega teha? seal võib olla mitmeid funktsioone, erinevaid funktsioone. näiteks stabiliseerimise, äh, täiendavate eraldiste, ümberjaotamise funktsioone minister Paduan samuti on osalenud selles arutelus, tööhõive näiteks võib olla üks äh, eesmärk, äh, aga see peaks olema esimene äh, eesmärk, investeeringute vajadus ja nii edasi. Nendele küsimustele tuleb leida vastused, siis peame leidma vastused sellele küsimusele, et milline peaks olema selle eelarve ulatus ning kolmandaks, kust peaksid tulema ressursid sellesse eelarvesse. ja ka Euroopa Liidu eelarve puhul on äh, omavahendite küsimus äh, vägagi päevakorras. Maarja Monti töörühm töötas selle teema kallal ja see küsimus on küsimus, äh, mida, mille tähtsust ei saa alahinnata, rääkides Euroopa eelarvest, peame rääkima ka sellest teemast ning äh, seda ka euroala eelarve kontekstis ja viimane sõnavõtja rääkis euroalast ja euroala välistest riikidest. püüaksin vastata äärmiselt ettevaatlikult, sellepärast et ma ei tahaks siin hakata mingisugust ülemkogu arutelu pidama. olen nüüd volinik, ennem finantsminister. olen osalenud ECOFIN-i äh, koosolekutel ja ma leian, et meil peab olema hea koostöö euroala riikide ning äh, euroala väliste riikide vahel pangandusliidu küsimustes oleme teinud küsim-, oleme teinud koostööd kõik koos. see puudutab loomulikult euroala, kuid see puudutab, võib puudutada ka euroala väliseid riike. juba on koostöömehhanism, mida tuleb austada. vaatame ainult, kas me saaksime selles koostöös kaugemale minna. ja igal juhul me peame austama seda kahetasandilisust aga asjaolu, et äh, riigid on euroalast väljaspool, mõned riigid on euroalast väljaspool, see peaks takistama euroala integratsiooni äh, ning demokraatia, vastutuse, moraalsuse küsimuse. Äh, nagu ma ütlesin alguses, kohe kui meil on euroala eelarve, kui meil on laekur ja kui meil on äh, poliitika paigas selles valdkonnas, on vaja kohe sedasama demokraatlikku kontrolli, mis muudab äh, selle protsessi legitiimseks. see puudutab nii täidesaatva võimu tegevusi, finants, äh, näiteks euroala finantsminister tundub möödapääsmatu, kui meil on eelarve, ning teiseks siis parlamentaarne tasand, parlamentaarne kontroll. see on küsimus, mis on kõikide teie seisukohast väga asjakohane Euroopa Parlament on üks osa, eh, kas euroala parlament on Euroopa Parlament, aga Euroopa Parlamendis on äh, riigid, äh, kellel ei ole äh, eurot ja riigid, kellel on euro, võib-olla siis jällegi tuleks need eraldada selles osas ja siis parlamendi, liikmesriikide parlamendide roll. ühel päeval teie võite oma pädevusi arvesse võttes muutuda millekski enamaks euroala kontekstis. um,. Then either Mr. siis härra Berker või proua Peres, kumb teist soovib äh, rääkida, palun püsige kolme minuti piires. jah, teen väga kiiresti, üks märkus selle kohta, mida volinik Moskovitši ütles pagulaskriisi kohta. artikkel kaheksakümmend aluslepingus, selles räägitakse juhtudest, kui massiliselt toimub pagulaste vool ja see puudutab äh, õiglast äh, kohustuste jaotamist sellisel korral, see on kõik aluslepingus mustvalgel kirjas. sest riikidel üksi ei ole piisavalt eelarvelisi vahendeid sellega toime tulla. nüüd Euroopa Majandusuuringute Instituut Mannheimis on arvestusi teinud, äh, mille kohaselt meil tuleb pagulaskriisiga toimetulemiseks kolmkümmend äh, miljardit eurot aastas kulustada. jah, kui me nüüd sellega tegeleme äh, Euroopa Liidu tasandil, me peame kas finantsraamistikku ja eelarvet revideerima või hakkama täis toppima neid eelarveaukusid, mis hakkavad tekkima liikmesriikides, eelarvetes. aga ilma solidaarse jõupingutuseta, selline ühine finantseerimine ja nende aitamine, kes on kõige suurema surve all, solidaarsust meil ei ole. härra Dias rääkis, et jääb puudu instrumentides, aga kõigepealt peame jah, rääkima sellest, kuidas olemasolevaid instrumente paremini ära kasutada. jah, riigipõhised soovitused, see on loomulikult eeltingimus et eh, nendest kinni peetaks. ja tegemist on tähtsa instrumendiga, vaadata on vaja, kuidas, kuivõrd tõhus ta ikka on ja kas ta liiga keeruline ei ole. Need on teised aspektid. jah, nüüd noorte tööpuuduse algutus, eh, kolm miljardit ESF-ist, kuus miljardit uut raha. Eh, kõik ei ole läinud nii, nagu me endale ette kujutasime, aga milles siis põhjus on, peame küsima. kas äkki on põhjus selles, et ehm, võib-olla meil struktuurilised puudused, miks me nende programmidega toime ei tule, olukorda ei lahenda. jah, me peame rääkima uuest rahast, aga ennekõike ikkagi paremast õigusloomest siin. suur tänu ja nüüd lõpuks härra äh, Pööge, teil oli ähm, eelarvenõukogudest küsimus. Sì, sul äh, Fiscal Council ähm, ribadisco un concetto jah, mis puudutab nüüd eelarvenõukogusid, siis soovin korrata midagi, mida olen oma kommentaarides juba varem öelnud. mis puudutab äh, Itaalia eelarvenõukogu, siis see on äh, valitud kahe kolmandiku parlamendi enamusega, seega on see autonoomne amet ja sõltumatu oma töös. eelarvenõukogu hinnanguid aktsepteeritakse ühehäälselt kahekümne esimesel oktoobril kaks tuhat viisteist komisjoni vastu võetud otsus seoses sellega, et eh, tuleks Euroopa tasandil eelarvenõukogusid koordineeriv amet luua, siis sinna määrataks, see määratakse nõukogu, kuid see õõnestaks selle iseseisvat olemust ja ma leian, et selline nõukogu, mis on nii tähtis, see peaks olema iseseisev ja sõltumatu. see on seotud ka riiklike parlamentide tööga. ka nemad valitakse ametisse rahva poolt, mitte ei määrata ametisse. härra Moskvitši rääkis euroala eelarvest ja kus on eelarve, seal on vaja ka rahandusministeeriumit. ilmselgelt on selleks vaja poliitilist tahet, et Äh, et viia ellu ühtsed äh, maksupoliitikat ja ühtset äh, hoiusetagatiste poliitikat, see võib olla, kujuneda nõiaringiks, aga me peame selle lahendama kuidagi positiivsemalt ja komisjoni rolliks on meile näidata head eeskuju. proua Peres, nüüd on teie kord. suur tänu, juhataja tõesti Telegram stiilis räägin, mul on väga hea meel, et esimeste küsimuste vooru käigus ning vastuste vooruste käigus äh, äh, räägiti uuesti rändekriisist ning äh, rändeküsimus muutus küsimuseks number üks, see on tõesti üks tähtis küsimus. tegin eile ettepaneku, et me peaksime andma, ulatama käe Šoiblale selleks, et parandada vastuvõtutingimusi varjupaiga taotlejate jaoks, see on väga oluline küsimus, mis on euroala inimestele tähtis ja euroala peaks võib-olla vastama sellele, see on üks solidaarsuse küsimus. selleks, et vastata konkreetse Saksamaa probleemile vastu, varjupaiga taotlejate vastu, võt- ning selleks, et näidata üles, et on solidaarsus, tuleb meil teha koostööd. Portugali sõber on öelnud, et olukord ei ole liikmesriigiti ühesugune. jah, just äh, sellest lähtuvalt ongi räägitud äh, euroala äh, eelarve olukorrast ning liikmesriikide mm, vajadustest, nii et sel-, seda tuleb ka juhtimissüsteemis arvestada ning lõpetuseks Äh, demokraatlik legitiimsus, äh, me oleme kutsunud just ka selle eesmärgiga kokku meie ähm, parlamentidevahelise kohtumise ja kui me jõuame euroala eelarve juurde, siis loomulikult tuleb teataval määral äh, sendist läbi murda, me peame koordineerimise tasandilt minema järgmisele tasandile eelarvejuhtimise tasandile ning äh, koostöö liikmesriikide parlamentide vahel ning Euroopa Parlamendi vahel muudab oma olemust. ja lõpetuseks. meil ei ole majanduse taastumist ka pikaajaliselt äh, ja ka lühiajaliselt ilma äh, riigi tasandi sekkumiseta, kui me räägime investeeringutest. Junckeri plaan on seda ka tegelikult näidanud me, kui meil oleks, on kapitalide liit, mis toimib hästi, siis äh, on meil ka kapitali, mida saab suunata majanduskasvu soodustamiseks, aga kui ei ole äh, avalikke garantiisid, siis ei ole see lihtsalt võimalik ning selle nimel teeme ka meie praegusel hetkel tööd ning üritame teha konkreetseid tõhusaid ettepanekuid, mis aitaksid äh, parandada meie kodanike jaoks praegu euro tõhusust, mida kodanikud meilt võivad õigusega oodata. suur tänu, järgmisena on sõna soovinud härra Müe Prantsusmaa Rahvusassambleest, palun. suur tänu, härra juhataja. see arutelu, mis käsitleb majanduslikku ja poliitilist ning eelarvelist koordineerimist, on väga oluline, kui me tahame, et meie äh, rahaliit äh, toimib ning äh, meil oleks ka eelarve ning äh, valuuta. aga koordineerimisega ei peaks, ei, koordineerimine ei tähenda seda, et me kõik teeme ühte ja sedasama. Äh, koordineerimine aitab vältida seda, et liikmesriigi tasandi poliitiline tegevus, mis võib olla liikmesriigi tasandil asjakohane, ei kujuneks liidu tasandil eba Äh, tõhusaks ning ebaotstarbekaks. kõik äh, liikmesriigid on pidanud keskenduma äh, kärpepoliitikale ja kärpepoliitilised meetmed olid riigi kontekstis asjakohased, aga mõningates kontekstides liiga ranged ning aitasid isegi, töötasid sellele eelarve puudujäägi vähendamise eesmärgile iseenesest vastu koordineerimine koordineerimise pärast ise ei lahenda seda probleemi, meil on vaja tõelist poliitilist debatti äh, euroala poliitilise segu üle läbirääkimiste pidamist, iga riik peab osalema selles, äh, peab äh, ja kui Björn Moskovitši saab meie poliitiliste meetmete eh, pakette tutvustada liikmesriikide parlamentides eh, ning selle üle toimub arutelu, siis on tagatud kontroll, demokraatlik kontroll ning Euroopa strateegiliste investeeringute fond on selles kontekstis ka väga oluline, mitte ainult asümmeetriliste šoki, šokkide leevendamiseks, vaid ka selleks, et majanduslanguse perioodis eh, investeeringuid tagada, me kõik oleme selle majanduslanguse perioodi raskustega kokku puutunud ning ning me teame, äh, kui palju see on äh, investeeringuid äh, maha surunud. me peame edasi liikuma euroala küsimustes. aitäh. Next speaker is Mr Balaua, Balauras from the Hellenic part. Kreeka parlamendi esindaja Balauras, palun ehk mu hääldus, ütleb kõneleja, ei olnud kor-, korrektne, härra Palahuras. andeks, teda ei ole hetkel siin, vabandage. järgmine kõneleja on härra Harbas Hollandi senatist. suur tänu teile. selles voorus räägime sellest, kuidas lahendada Äh, neid probleeme, mis on viinud äh, riiklike eelarveprobleemideni ja ka Euroopas äh, majanduslike probleemideni. me peaksime praegu rääkima siin probleemide juurest, järgides mitmete ametite soovitusi, liigne soovituste järgimine võib probleeme juurde tekitada ja tõsi, komisjon on nüüd loonud oma eelarvenõukogu, kuid minu küsimus on järgmine ja see puudutab just äh, vormi, mille eelarvenõukogu võtaks, küsimus on härra Moskovitšile, kas eelarvenõukogu on komisjonist piisavalt sõltumatu ja muidugi on küsimus eelarve eeskirjade keerukusest, nii nagu nad on stabiilsus- ja majanduskasvu paktis ette nähtud tuleks rääkida ka paindlikkusest, eh, stabiilsus- ja majanduskasvu paktis tuleks ette näha teatav paindlikkus. see paindlikkus peaks eh, jätma ruumi siseriiklikuks tõlgenduseks, kui me räägime eeskirjadest ja ka kas või kui me räägime põgenikekriisiga kaasnevatest kuludest, siis me näeme väga selgelt, et eh, jah, see pidi olema erand, aga need kulu, nende kulude eest tuleb siiski ka tasuda sõltuvalt sellest, kuidas kriisiga tegeletakse, stabiilsus- ja kasvupakett kas äh, õnnestub või kukub läbi. ja me ei tohiks piirduda sellega, et vaatame ainult seda küsimust eelarve vaatenurgast. nüüd Bulgaaria esindaja. suur tänu, härra juhataja meie toetame ähm, eelarvepoliitikate äh, ühtlustamist liikmesriikides. eile arutlesime maksusüsteemide harmoniseerimise võimalusi ning härra Moskovitši ütles siis, et esmalt tuleks harmoniseerida kaudset, kaudseid makse. minu küsimus on järgmine. ehk tuleks äh, ehk on see kasulikum kui otseste maksude harmoniseerimine, kuid kas see on õige samm? Äh, muidugi äh, kui me lihtsustame olukorda ja võrdleme olukorda USA-ga, siis äh, ka seal on optimaalne valuutatsoon seotud otseste maksude harmoniseerimisega, sest kaudsed maksud erinevates osariikides erinevad, otsesed mitte. miks meie valime siis teise suuna, on minu küsimus kas äh, see on küll lihtsam, aga kas see on õige tee? minul on veel üks küsimus, mis on seotud äh, eelarve ülejääkidega. kallid kolleegid, kui me räägime eelarve ülejääkidest, siis ainult Saksamaal oli kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eelarvele ülejääk ja see oli pisike, sellega ei suudaks me lahendada isegi rändekriisi mina ei näe peale Saksamaa ühtegi riiki, millel oleks eelarve ülejäägid, kuidas me saame eelarve jaoks äh, vahendid kokku, kui eelarve ülejääke ei teki, võib-olla kord neljakümne aasta jooksul neid tekib, kord nelja aasta jooksul neid tekib ja seda ka ühes riigis. ja meie esindame siin riiklikke parlamente, kuidas te eeldate, et Saksa parlamendi liikmed hääletaksid selle poolt, et kasutada oma eelarve ülejääke äh, Äh, euro, euroala või mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi, näiteks Ühendkuningriigi eelarve tagamiseks. kas see oleks üldse mõeldav? seega tuleks äh, vastavaid eeskirju uuendada ja kui me nüüd äh, tõesti räägime põgenikest ja põgenikekriisist, siis me peame võtma vastutuse just seal riikides, kes on otseselt seotud äh, Aasia ja, Aasias ja Lähis-Idas ja Aafrikas toimuvaga, sest me peame äh, kasutama solidaarsust äh, probleemide lahendamisel. jah, ma tänan, lugupeetud kolleegid, kõigepealt mina ei usu, et äh, ei saa, et saaks äh, eelarve ülejääke kasutada äh, nii nagu siin välja pakuti, see oleks äh, õiguspärasuse legitiimsusega vastuolus. ja äh, samas äh, olen ma täna hommikul väga palju kuulnud demokraatlikust legitiimsusest, aga mida inimesi praegusel ajal väga paljudes Euroopa Liidu riikides muret teeb, on see, mis toimub ja meil on nüüd vaja oma eelarve eh, poliitikaga näidata, et me ikkagi nende inimeste muredele ja vajadustele rahuldamise oleme in-, orienteeritud. Nemad tahavad tulemusi näha, mitte protsesse meilt ei oota ja tähtis on, et need aluslepingud, mis meil juba ära on otsustatud eh,, majanduskasvu ja stabiilsuspakt ja teised Eh, dokumendid, mis me oleme vastu võtnud, et ka tõesti kontrollitaks, kuidas neid rakendatakse. ja eh, et seda tehtaks õiguspäraselt, aga selle, see ei huvita meie kodanikke, vaid eh, neid huvitavad tulemused oleksid ette näidata, et me oleksime õppinud sellest kriisist, mis on nüüd juba aastaid kestnud, mitte me ei huvita neid meie arutlused aluslepingute üle ja siin ma kuulen väga palju, äh, et soovitakse suuremat koordineerimist, finantsministeeriumit, aga äh, aluslepingutest kinnipidamine, mida rohkem kinni peetakse aluslepingutest ja mida sihipärasemad on meie tegevus eesmärkide saavutamiseks, äh, seda tulemuslikumad me oleme. Is järgmine kõneleja on proua Pires Portugali äh, parlamendist, palun. suur tänu ja tere päevast, tänane debatt on väga tähtis. eeskätt just seetõttu, et me peame koos arutama riiklike parlamentide rolli, äh, nende töö e, e, ja nende töös eelarvete ko koordineerimisel Euroopa institutsioonidega seega tege-, tegu on mitte ainult majandusliku mõttevahetusega, vaid poliitilise debatiga, sest vahendid, mida kasutatakse, nende mõju on äh, poliitiline, kui me räägime nüüd äh, kasinud me-, kasinusmeetmetest ja nende kasutamisest, tundub, et olukord ei ole muutumas, kui siis äh, minimaalselt ühised äh, poliitikad äh, mõjutavad erinevaid riike erinevalt ja finantskokkuleppe mõju äh, Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalias ei ole ühesugune. see mõju on alati erinev ja me ei räägi ainult majanduslikust või rahalisest, vaid ka poliitilisest mõjust. ja just seda ma tahaksingi rõhutada. kogu Euroopa kodanikud on pettunud, nad tunnevad poliitilist jõuetust, neile tundub, et nad ei suuda kaasa rääkida äh, nende, nende kasinusmeetmete rakendamises, mis neid rõhuvad. ja see on selle tagajärg, kui me sunnime riikidele peale piiranguid, eeskirju, riik, erinevad riigid soovivad äh, lahendada kriisi oma kodanike jaoks erinevatel viisidel, aga koda-, kui kodanikes tekitatakse Äh, süütunnet ja nad kaotavad kaasarääkimisõigusi, siis just see on äh, demokraatiline puudujääk, millest me peaksime rääkima. Euroopa Liidus peaksime pigem rääkima äh, majandusküsimuste lahendamisest solidaarselt, demokraatlikult ja me peame tagama, et ka instrumendid, mida kasutatakse, oleks demokraatlikud, mida ei saa lihtsalt ühele või teisele riigile peale suruda. mulle tekitab väga muret, et äh, praegu me ei räägi tõelisest koordineerimisest või kooskõlastamisest, me peame kooskõlastades vaatama ka toetus, toetamismeetmeid, näiteks kuidas me toetame põgenikke. ja kõige lähtepõhimõte peaks olema solidaarsus. järgmine kõneleja on härra Loi Soomest ja siis äh, pärast kahte kõnelejat, äh, pärast Soomet, Lätist ja Prantsusmaalt äh, jätkame lõppsõnadega, aga Soome parlamendi esindaja, palun. puhejuhataja. suur tänu, härra juhataja, on selge, et euroalal on vaja majandustegevuse koordineerimist. olen kuulanud siin tänaseid arutelusid, eh, ettekandeid ning mulle on silma torganud üks probleem, mis on seotud kahe reaalsusega. meil on see reaalsus, milles elavad äh, otsustajad äh, liikmesriigi tasandil, Euroopa tasandil ning see reaalsus, äh, milles elavad kodanikud erinevates Euroopa liikmesriikides. murettekitav on see, kui need reaalsused hakkavad üksteisist lahku minema. siis hakkab lagunema otsustusprotsessi legitiimsus. seetõttu ma ei saa toetada neid mõtteid, mida siin on propageeritud, et meil oleks Euroopa äh, euroala äh, eelarve või Euroopa eela-, euroala äh, rahandusminister. liikmesriikide omavastutust tuleks suurendada majandusküsimustes. oma vastutus aga kannataks selle all, kui võtaksime samme ühisvõla suunas. Speaker is Mr Pimen-, Pimenos from the Saima Latvia. Läti seimi esindaja härra Pimenos, palun Äh, tänan, minul on kaks küsimust, esimene puudutab äh, finantssektori läbipaistvust. kuidas kommenteeriksite neid sõnavõtte, mis puudutavad äh, finantssektori vastutuse küsimust ühend-, Ameerika Ühendriikides ja kuidas sealne vastutus on suurem kui Euroopa Liidus? raportid USA-s on saadaval kõigile internetis Euroopas aga mitte. teiseks, kui me räägime eelarvete koordineerimisest, eelarvepoliitikast, siis äh, mul on harukordne võimalus e-, esitada volinikule härra Moskovitšile otse küsimus. Äh, laenusektori süsteemne kriis oli majanduskriisi lähtepõhjuseks. ilmselge oli see, et äh, äri ja eluasemelaenude äh, mull oli kriisi põhjuseks. kas härra Moskovitši räägiks, kuidas äh, vältida sellist äh, erasektori võla, võlakriisi, mis tekitaks järjekordse mulli? aitäh. From... viimane küsimus tuleb proua Louvagilt rah-, Prantsusmaa Rahvusassambleest, palun. suur tänu, härra juhataja see arutelu on olnud väga eh, huvitav, tahaksin rääkida liikmesriikide parlamentide suveräänsusest. Eh, härra volinik Moskovitši, te ütlesite, et eh, liikmesriikide eelõigusi suveräänsusega seoses tuleb austada, see on väga oluline. see on üks meie töö alustalasid täna hommikul sellest räägiti ka, räägiti, et nõud, et meil on oma kon-, konvergentsuse nõue, majandusliku lähenemise nõue, sotsiaalse eelarvelise lähenemise nõue, sellest rääkisite ka, kui äh, mainisite tööhõivet ja eelarve lähenemise konvergentsi küsimuses äh, paljud liikmesriigid on äh, hakanud praeguste agressiivsete fiskaalmeetmete vastu võitlema ning äh, fiskaalkokkuleppe pealesurumise vastu võitlema. jah, äh, siin on tegelikult äh, teatav kahesus suveräänsuse ning konvergentsi vajaduse vahel teatav vastuolu kuidas me võiksime siis äh, suveräänsuse äh, selle paari ühe poole ning konvergentsi selle paari teise poole ühendada? kas äh, tuleks ühele paari elementidest andma eelisõigus või prioriteet? kas me saame sellest tasakaalu raskuse probleemist kuidagi välja tulla? ma ütleksin, et parlamentide vaheline koordineerimine, liikmesriikide ning parla-, Euroopa Parlamendi vahelise koostöö koordineerimine on äh, igal juhul väga tähtsal kohal, kui me tahaksime suveräänsuse ja konvergentsi vahel äh, saavutada mingisugustki tasakaalu. üks viimane sõnasoov on, aga enne kui äh, vastame, siis panelistidele, ka teile on nüüd kaheminutine ajapiirang, et lõpetaksime veerand tundi pärast kella ühte. viimane, viimasena saab kõne Itaaliast äh, härra Caravelli. suur tänu, härra juhataja. tahtsin äh, tõstatada uuesti eelarvenõukogude küsimuse äh, mille komisjon, mille kava komisjon on välja käinud komiteed juhiks esimees ja seal oleks neli liiget ja nõukogu siis püüaks otsuseid langetada konsens-, konsensuslikult. kuid kui äh, konsensusele ei jõuta, siis otsustatakse enamushäältega. saan aru, et äh, on väga oluline, et me äh, valiksime nõukogusse õige profiiliga inimesed kuid eh, siin tuleb mäng, tulevad mängu subjektiivsed kaalutlused, eh, kuidas neid inimesi valida. milliste objektiivsete kriteeriumite alust, alusel saaks komisjon eh, neid võimalikke inimesi hinnata? kuidas saaks teha nii, et need majandusteadlased või kes iganes seal on, saaksid, esindaksid kogu, kõiki Euroopa Liidu liikmesriike otsustusprotsessis kui vaatame näiteks Itaalia meetodit, mida meie kasutame eelarvenõukogu valimiseks, siis äh, püüame kaasata sinna parlamendiliikmeid, äh, kes aitaksid äh, määrata objektiivseid kriteeriume nende inimeste ametisse määramisel vähemalt võiks riiklikke parlamente kaasata sellesse töösse, kui hinnatakse nende inimeste, neid inimesi, keda ametisse valit-, ametisse määratakse. ja mis puudutab nüüd äh, kõike majandusanalüütikuid, äh, kelle abi eelarvenõukogul tarvis läheb kas need kulud lähevad samuti Euroopa Liidu eelarvesse? suur tänu, härra Moskovitši, lõppkommentaar. Euh, kaks äh, minutit ja kuus äh, rasket küsimust, ma, ma, see ei lähe mitte kuidagi, ma pean natuke pikemalt rääkima. kõigepealt poliitikasegu. euroala poliitikasegu äh, on põhimõtteliselt kohandatud, äh, see on seotud selle küsimusega, mis on sealt hiljem esitati. meil on täna üldine Äh, panus, mis äh, lähtub positiivsest majanduskasvust äh, ning riigieelarve puudujääk on, on vähenenud ja, ja võla te-, teenindus võtab samuti oma osa, aga mis puudutab riigieelarve puudujääki, siis riigieelarve nagu ka erasektor e-, sektori ähm, eramajapidamiste äh, võlamäär on endiselt tõsine probleem äh, ja ja nüüd on meil, äh, ma arvan, et mulli ärahoidmiseks vajalikud instrumendid ning meie pangandussüsteem on tugevam kui varem selles poliitikasegus, aga me peame ära hoidma kõik stagneeruvad elemendid, liigselt majanduskasvu äh, kärpivad äh, kärpemeetmed, kokkuhoiumeetmed, aga samuti äh, ka teised kriisi soodustanud ähm, sammud, mis tulid mitte liiga põhja, põhjalikult kaalutletud tegevusest ja ehkki meie süsteem on, nagu öeldud, tugev, toppama. Äh, eelarve, küsimused on rasked, äh, nende üle tuleb hääletada ühehäälselt, aga komisjon on teinud mitmeid edusamme, meil on vaja Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide toetust äh, maksupettuste ja maksudest kõrvalehiilimise vallas oli meil juba toetust, tutvustasime teile ambitsioonikat e-, ettepanekut, millest räägiti ka juba ECOFINis, läbipaistvus, riigipõhine aruandlus ja kui kaugele sellega tuleks minna, ma arvan, et me oleme lõpuni selles arutelus, mis puudutab käibemaksu, siis käibemaksu teemadel toimub meil komisjonis arutelu järgmisel nädalal, mis samuti aitab ära hoida käibemaksupettused, mille kulu on samuti suur, aga me ei riku siin liikmesriikide suveräänsuse põhimõtet, meie äh, parandame ainult raamistikku, kui ühtlustamine ei tule liikmesriikide tasandilt, äh, siis äh, siis see jääb tulemata, meil oleks vaja tõhusat maksustamist, me tahaksime, et hargmaised ettevõtted juba maksaksid no, oma kasumi eest seal, kus nad oma rikkuse ja jõukuse teenivad. ja siis veel, see fiskaalnõukogu peab olema loomulikult täielikult sõltumatu äh, eksante hinde, hinnanguid andma euroala öö, äh, olukorrale ning ekspost liikmesriikide olukorrale. ja öö, äh, see ei tohiks takistada nõu-, komisjonil oma tööd teha loomulikult. igaüks äh, täidab oma eelarve järelevalve kohustusi, kuid meil oleks vaja öö, väärt-, nende väärtuslikke nõuandeid ning pädevusi ning proua Muvesi konvergents ja suveräänsus. see on Euroopa Liidu äh, enda määratluses juba sees, see vastuolu. meil, äh, me austame liikmesriikide suveräänsust, aga liigume siiski äh, lähenemise suunas, konvergentsuse suunas ja liikmesriikide parlamendid, Euroopa Parlament on üha rohkem kaasatud meie tegevusse, see on juba üks samm, nagu me teame, meil on praegu esimene samm Ehm, eelarve valdkonnas, konkurentsivõimu valdkonnas, teine äh, etapp oleks äh, ambitsioonikam äh, juhtimine ja demokraatia, ettepanek peaks tulema kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks ja kui te ei taha, ma, ma, ma, ma soovitaksin teil mitte oodata kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Äh, lõpuni, vaid hakata juba praegu mõtlema, äh, et te saaksite oma sõna sekka öelda. Äh, me ei saa oodata selle aruteluga, me ei saa oodata kõikide poliitiliste tsükliste, tsüklite läbimist Briti rahvahääletust, Hollandi rahvahääletust ja nii edasi, me peame aruteluga pihta hakkama juba täna. aitäh. järgmisena härra Pärge. ma tänan jah, Portugali kolleeg rääkis veel kord solidaarsusest, jah, igasugused päästevarjud, see on väga-väga suur solidaarsuse ilming ja meil on kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend üheksa kuuskümmend miljardit eurot ette nähtud mitmeaastases finantsraamistikus ja äh, nelisada kolmkümmend miljardit Äh, on selleks, et aidata piirkondi, sealhulgas ka minu liidumaad Saksamaal. see on solidaarsuse ilming, mis peab aitama meil struktuure muuta, konkurentsivõimet suurendada ja tulevik algab ju kodus, kui kodutöö korralikult ära teha, siis on õigus ka solidaarsusele. nüüd äh, jah, suutlikkus ja eelarve ülejäägid, selle teema jälle tõusetus. minu liidumaa on võlgade pidur ette nähtud, sest vastasel korral kannab ta meie föderaalsolidaarsus ja täiesti õigustatult. ja kui me nüüd vaatame, kuidas headel aegadel hallatakse eelarveid liikmesriikides ja ei panda kõrvale halbade aegade puhuks, siis lõppkokkuvõttes Äh, äh, on nii, et ei ole oma kohustusi, oma äh, vastutust täidetud. jah, sest meie peame ka mõtlema tuleviku peale, ette nägema reservid eelarvest tulevasteks aastateks. mina olen väga jah, sub-, subsidiaarsuse poolt ja majandusliku konkurentsivõime poolt. Mm, teised asjad lihtsalt ei toimi. aga mis puudutab täielikult suveräänsed rahvusriigid Euroopa Liidus ja majandus- ja rahandusliit, see kõik aitab meil globaliseeruvas maailmas paremini toime tulla. suur tänu selle arutelu eest, Reimer Pööge, minu jaoks on see vägagi äh, väärtuslik arutelu. ütleksin kohe, et äh, meil on, teil on suur äh, privileeg seda eile õhtul koostatud viimase hetke dokumenti lugeda, sellega tutvuda, aga kui kõikides liikmesriikide parlamentides ning Euroopa Parlamendis räägitakse samadest asjadest ja kui me teeme koostööd, siis meil õnnestub ka legitiimsuse raamistik paika panna, mis annaks euroalale eelarvelised pädevused ja see ülesanne on, ei ole kergete kirjast ja ma esitasime teile, teile oma töödokumendi Äh, tegelikult on selle kallal juba töötatud juba tuhande üheksasaja seitsmekümnendatest alates äh, McDouganist, aga nüüd äh, pärast euroala kriisi tuleb meile hakata seda kohandama ja, ja seda enam, et nüüd on meil üha rohkem solidaarsust vaja seda rändekriisi valguses ning varjupaiga taotlejate vastuvõtmiseks. suur tänu teile, kohtume õige pea uuesti. Sì, grazie Presidente. Chiudo recuperando alcune delle sollecitazioni. Äh, lõpetuseks kommenteeriksin äh, ettepanekuid, mida oleme täna kuulnud. peaksime kõik meeles pidama, et äh, meil on ees mitmed olulised üritused, esiteks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ajakohastamine ja selle ajakohastamine peab äh, põhinema praegu saavutatul ja tuleb arvesse võtta ka seda, mida veel ei ole saavutatud. Äh, mõistan pettumusi seoses vaesuse vähendamise küsimustega ja töökohtade loomise küsimusega, kuid äh, samas tuleb arvestada, et fiskaalkokkulepe fiskaalkokkulepe on Euroopa Liidu õigusesse juba kaasatud ja me peame täpsemalt vaatama makroökonoom-, makromajanduslikke eeskirju, eriti neid, mis puudutavad reaalmajandust. Need on meie jaoks võimaluseks läbi vaadata, kas me peame olemasolevaid eeskirju veel sujundama ja uuendama, näiteks kui me arvestame ka seda, et olemasolevaid eeskirju tuleb hakata korrektsemalt rakendama, eriti mis puudutab makromajanduslikku tasakaalustamatust samuti ei tohi äh, eirata mitte ainult, äh, ei tohi eirata eelarve ülejääke. enne kui koosoleku lõpetame, siis mis puudutab logistilisi küsimusi, alustame pärast lõunasööki kell kaks nelikümmend viis, nii et võtame veel arvesse seda viisteist minutit, mis me oleme üle aja läinud, nii et kaks nelikümmend viis, härra Artur, palun. Merci. Voici donc. Um, suur tänu oleme jõudnud siis otsade kokkuvõtmise juurde ning äh, mul on hea meel selle tänase arutelu üle, see oli väga rikkalik arutelu ning äh, me oleme tõesti olnud, äh, ühesõnaga, oleme valmis riski, riske võtma, võtsime euro ja võtsime euro valuuta vastu, ilma et meil oleks riigi struktuurid sellega seoses paigas ja äh, meil on selline reeglite juhtimise süsteem. aga me ei ole suutnud kõiki neid äh, reegleid panna riike austama ja äh, neid, me ei ole saanud ka riike sanktsioneerida, nii et see süsteem ei ole ennast õigustanud, Kreeka kriis on sellest suurepäraseks näiteks. ja paljudes äh, liikmesriikides äh, on küll majanduskasv taastunud, kuid äh, tööpuudus on endiselt esine. ja see on noh, ka juhtimisega seotud küsimus. euroala eeldab erilist solidaarsust, meil on Euroopa finantsstabiilsuse mehhanism, selles ei osale kakskümmend kaheksa riiki, vaid ainult euroala liikme, liikmed. see solidaarsus eeldab erilist juhtimisviisi tõsi, meil on siin poliitika segu äh, üritused, aga meil on ka muud poliitilist manööverdamisruumi. demokraatlik äh, legitiimsus äh, on tagatud liikmesriikide parlamendi ning Euroopa parlamentide dialoogi kaudu. artikkel kolmteist fiskaalkokkuleppest annab selleks suurepärased võimalused mis puudutab äh, euroala eelarvet, siis lugupeetud volinik, äh, parlament valmistab ette oma raportit ning äh, me teame, et me püüame võimalikult kiiresti oma tööd teha, sest et asi põleb ning viitaksin arvamusuuringutele ning ütleksin, et eurooplased üldiselt peavad eurot tähtsaks ning Euroopa kodanikud euroala liikmesriikidest soovivad, et euroala juhtimist parandataks märkimisväärselt, nii et ärgem valmistagem neile pettumust. aitäh! Non. Il y a un bruit qui parle. Non, non.